jätkame tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, leidmaks õiget tasakaalu ja saatmaks õiget signaali maailmale. suur tänu, volinik. käesolevaga on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist null null. ja nüüd äh, järgmise päevakorrapunkti juurde. see on äh, viimane päevakorrapunkt meil täna. meil on olnud tõesti pikk äh, öö täiskogu ja lõpetuseks räägime me härra Hoislingi raportist Euroopa Liidu valgupuudujääk ja selle pikaajalise probleemi võimalikud lahendused. sõna saab raportöör neljaks minutiks, palun tutvustage oma raportit härra president, austatud kolleegid, ma sooviksin kõigepealt tänada variraportööre kollegiaalse koostöö eest, tegemist on väga ambitsioonika raportiga ja tahaksin lühidalt peatuda olulistel punktidel ja ka vastuolulistel punktidel. meil on suur valgupuudujääk Euroopa Liidus, kaheksakümmend protsenti valgurikastest taimedest äh, imporditakse ja põhimõtteliselt kümme protsenti oma tootmispinnast oleme me siis üle kandnud teistesse riikidesse, kus meile toodetakse. on tehtud äh, muudatusi Euroopa liidu äh, põllumajanduses viimastel aastatel ja nüüd on äh, see oluliselt vähenenud. kaunvilju toodeti äh, Euroopa Liidus aastaid tagasi umbes kolmkümmend protsenti vajaminevast kogusest, nüüd on see langenud kolmele protsendile, Saksamaal lausa ainult ühele protsendile. ei investeerita enam ka äh, seemnearendusse ja muusse teadustegevusse. meil tuleks panustada sellele, et me hakkame uuesti kaunvilju Euroopa Liidus äh, tootma, sellepärast et muidu võib see tootmine täielikult ära kaduda ja siis äh, kaob ära ka see positiivne mõju, mida need äh, kasvatatavad taimed võiksid põllumajanduses avaldada. potentsiaali on Euroopa Liidus tugevalt ühes punktis äh, siin raportis me mainisime, et vajalikud on õiglased äh, konkurentsitingimused. väga oluline on ka see, et äh, valgurikaste taimede kasvatamine mängiks keskset rolli tuleviku ÜPP-s selliste taimede kasvatamine on äh, oluline bioloogilisele mitmekesisusele, vee ja pinnase kaitsele. kaunviljade kasvatamine aitab äh, paremini siduda CO kahte ja samuti on võimalik äh, kaunvilju kasvatades vähendada lämmastikuväetiste kasutamist põllumajanduses väga oluline on ka see, et me vähendaksime oma sõltuvust äh, impordist ja saaksime liha toota Euroopa Liidus ilma, et meil sööda osas oleks täielik sõltuvus impordist. kui nüüd vaadata neid keskseid äh, küsimusi, siis on äh, selge, et äh, on äh, vaja seada küsimärgi alla soja küsimus. see teema küll ei kuulu päris siia raportisse aga meil tuleb äh, jah, soja impordile oluliselt äh, tähelepanu pöörata ja ühesõnaga kõik need punktid, mis siia raportisse ei sobi, need äh, tuleks siis välja hääletada, muidu mina oma nime selle raporti alla ei pane. tänan, härra Hoisling üllatav, aga ka rõõmustav on see, et olgugi, et aeg on hiline või siis ka varane, on meil kümme spontaanset äh, sõnasoovijat. mitte kõik kohalolijad, aga peaaegu kõik kohalolijad soovivad sõna. proua Mäkinnes kõigepealt um,. Say... aitäh. lubage mul kõigepealt öelda raportöörile, et tegemist on väga hea tööga siin räägitakse kõigepealt sellest, et me sõltume praegu impordist, kui räägime valgurikastest äh, taimedest ja see, et te viitate just Hiinale, on samuti väga oluline, sest me peame vaatama seda küsimust ka toiduohutuse seisukohast. jah, ma tean, härra president, et kell veel ei käi, nii et ma võin rääkida oluliselt kauem kui äh, üks minut. praegu olin lahke ja hoiatasin teid, et te selle käima paneksite aga tahaksin siis oma sõnavõtus keskenduda kahele punktile, esimene neist on geneetiliselt muundatud liikide küsimus, aga äh, tegelikult tegelikult äh, valmistab äh, meile Euroopas GMO-de küsimus tõesti muret, sellepärast et loomasöödas on väga palju registreerimata GMO-sid mm. -hmm ja võttes arvesse viimaseid arenguid, teeb see meile muret. lõikes kaksteist räägitakse ka registreerimata äh, valgurikastest taimedest ning äh, ka see on problemaatiline, võttes arvesse olemasolevaid reegleid. ma arvan, et Euroopa on teatud äh, valgud loomasöödast keelustanud täiesti arusaadavatel põhjustel, need on rahvatervise ja loomatervise kaitse ja selles raportis öeldakse väga õigesti, et Euroopa peab ise tagama loomasöödaga varustatuse, aitäh! suur aitäh teile! ja nüüd härra Tarabella üheks minutiks. suur tänu, härra president, lubage tänada Martin Häuslingit selle väga olulise raporti eest, kuid sama, samas ma olen suhteliselt lõpp öö, projekti osas õnnetu ja jäin erapooletuks, nimelt nulltolerantsi osas ei saavutatud midagi olulis-, olulist ja ei, tegelikult ei lahendata val-, valgu puudujäägiga seonduvaid probleeme ja teisalt on sellel raportil ka väga olulisi häid külgi tohutult veetakse sisse Euroopa Liitu praegu äh, valgutooteid, äh, see ei peaks nii olema, seda, me sõltume ju otseselt hindade kõikumisest, nii läheb vastu ka Kyoto protokollile ja seoses kliima soojenemisega seonduvale ja lõpetuseks tulevikus on meil vaja kindlasti mõistlikku juhtimissüsteemi selleks, et kaitsta külvikordades mõistlikkust. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Ferreira. aitäh, president. Euroopa Liidu valgudefitsiit, mis tuleneb ennekõike sellest, et me ei kasvata piisavalt õliseemet, on veel üks, e-, veel üks näide sellest, kuidas äh, ekstensiivne põllumajandus on tekitanud probleeme. me peame tagama toiduohutuse ja ka loomasööda ohutuse ja me näeme, et loomakasvatajad on juba praegu mures. see tähendab seda, et meil tuleks luua uusi stiimuleid äh, valgurikkate, rikaste taimede kasvatamiseks, selleks, et äh, me sõltuksime vähem impordist. meil on äh, vaja paremat külvikorda ning seda, et ekstensiivne põllumajandus ei kahjustaks teatud liikide kahjustamist ja nii edasi kuid me ei saa eh, samas jätta vaatamata suuremat probleemi. ja seetõttu ilmselt ei ole võimalik ka nulltolerants GMO-de suhtes loomasöödas. aitäh! tõlgid panevad teile südamele rääkida pisut aeglasemalt ja nüüd eh, proua Stoks. suur aitäh! ma tänan eh, raportööri tema töö eest ja ütlen, et äh, kõrgenenud äh, toiduhinnad ja teatud riikide hiljutine käitumine näitab seda, et Euroopa Liit loomasööda puhul tõesti sõltub teistest. just äh, valgurikkad taimed on ju loomakasvatuses olulised ning põllumehed, kes tegelevad, kes on selles sektoris tegevad, eriti seakasvatajad, tunnevad praegu väga suurt muret. kuigi mul on raporti suhtes teatud reservatsioone ütlen ka mina, et Euroopa peab leidma lahenduse, mis puudutab just seda nulltolerantsi GMO-de suhtes. me rääkisime, ma rääkisin oma valijatega kodumaal, kes eh, on samuti loomasööda importijad. ja nad ütlesid, et see, mida viimasel ajal on tehtud, on lihtsalt eh, poliitiline noogutamine, mis aga mingit lahendust eh, pikemas plaanis ei paku ja äh, samas me peame selle lahenduse leidma, nulltolerants iseenesest ei ole vastus. suur aitäh! härra Tantan, suur tänu, härra president, ma tahaksin variraportöörina oma fraktsiooni nimel tänada härra Hoislingit, äh, töö sujus väga ilusti selles küsimuses. see teema tõesti on strateegilise tähtsusega üks arv, räägiti juba siin Hiinast, aastal kaks tuhat kümme ostsid hiinlased nelikümmend üheksa protsenti soojaubadest, mis turul olid. aastal kaks tuhat üksteist peaksid nad siis ostma juba viiskümmend viis protsenti. see tähendab seda, et Euroopa on täiesti sõltuvuses. kujutage ette, et mõned põllumajanduspiirkonnad, kus äh, põllumajandustootmine on väga intensiivne, peaks kaheksa päeva ainult soojad sisse tooma. minu riik äh, kuuekümne kaheksandal aastal käivit-, äh, võetakse ära mikrofon. härra Tabadi järgmisena suur tänu, härra president. sotsialistide fraktsioon on mind määranud vastutavaks selles küsimuses ning olen seega keskkonnakomisjoni nimel ka arvamuse koostanud ja suu-, lubage tänada härra Oislingit suurepärase koostöö eest. raport on hea me räägime tõsiasjast, et Euroopas valitseb valgupuudujääk, see on tõeline oht meie karjakasvatusele tulevikus ja see raport toob selle ka väga selgesti välja. ega väljapääsu näha ei ole, sellepärast et kliimatingimused ei ole väga head, ÜPP toetuskavad ei toeta ka valgukasvatust, nii et asjad ei ole väga head. pööraksin tähelepanu aga veel ühele küsimusele, eriti teie tähelepanu, volinik Tamaniaki, nimelt peaks ähm, äh, loomavalgu küsimustele koheselt tähelepanu pöörama, nimelt et kuidas, äh, ma räägin siin linnuliha kasvatamisest ja nii edasi, on praegu seatud keeld, äh, minu meelest see ei ole õige, suur tänu ja, ja härra presidendile sõna härra Sikierskile ühtne põllumajanduspoliitika on viinud olukorrani, kus äh, proteiini, kus valgukultuuride kasvatamine ei ole tulus, aga samas uuringud on näidanud, et me peaksime sügavalt üle vaatama oma poliitika. praegu on Euroopa turu äh, üle uputanud äh, Brasiiliast, Argentiinast, Ühendriikidest sisse toodud soojaoad et tegemist on GMO-dega ning nende tootmine on suhteliselt odav. aga äh, lasub veel üks probleem. nimelt juurdepääsetavus Euroopa turgudele. me ei ole oma tegevuses olnud järjepidevad, sellepärast et ühelt poolt räägime me siis GMO tootmise keelustamisest Euroopas teisalt äh, geneetiliselt modifitseeritud äh, soojauba jõuab kolmandatest riikidest ikkagi meie turule, nii et tarbime me neid igal juhul, suur tänu. ja nüüd saab viimasena sõna proua Vestlund. suur tänu ja suur tänu ka äh, härra raportöörile selle hea raporti eest, ausalt öeldes väga ilusti kokku kirjutatud raport võrreldes paljude teistega, mida me siin hääletame oleme rääkinud GMO-dest, oleme rääkinud nulltolerantsist ja ma ütleksin, et äh, siin raportis tegelikult äh, ei ole see õiges kohas. sellel ei ole mingit pistmist selle raportiga ja kui lubate, on ka mõningaid positiivseid kliimaaspekte, kui meil oleks rohkem valgukultuure Euroopas aga samas on ka väga tõsiseid puudujääke ja seda kindlasti see raport ei lahenda. nimelt lihatarbimisega on meil probleeme, lihatarbimine suureneb ja mida rohkem liha me sööme, seda rohkem me laastame keskkonda ja seda eh, valusam on löök meie valgukultuurisektorile. aga mitte keegi ei ole rääkinud sellest eh, suurest teemast. suur tänu, proua Vestlund ma pean vabandama kolleegide eest, ma nimelt unustasin härra Kelly, kes, kes on tegelikult viimane kõneleja. suur tänu, härra president! ma tahaksin tänada härra raportööd Häuslingit selle raporti eest ja tõesti on mõneti tegemist skandaalse olukorraga. nimelt ei ole õige sugugi see, et valgu tootmine on Euroopas niimoodi drastiliselt vähenenud ja me oleme täna siis kaheksakümne protsendi osas sõltuvuses imporditud toodetest, kuidas selline asi on üldse võimalik ja kuidas on äh, lubatud, et põllumajandustootmises teatud kultuuride mm, tootmisele on selline piir pandud Euroopas? ja härra Ossing ütleb kahte asja väga õigesti. kõigepealt, äh, mis puudutab äh, külvikordasid, kuid äh, selles osas on ettekirjutusi teha lihtsam kui tegelikkuses seda tagada ja teiseks peaks olema ka ÜPP reformis kirjas eesmärk just nimelt laiendatud külvikordade kohta. suur tänu, härra Kelly! ja järgmisena saab sõna, sellega on kolleegide sõnavõtuvoor läbi ja sõna saab proua volinik Tamonaki, kes lõpetab selle arutelu. jätkusuutlik ja usaldusväärne valgutarne on Euroopa Liidu loomakasvatussektorile äärmiselt oluline. seetõttu tänan ma raportöör Häuslingi ja ka põllumajanduskomisjoni kolleege, kes on selle tähtsa teema päevakorda tõstnud. Teie raport on tervitatav panus diskussiooni, mida nagunii peetakse ühtse põllumajanduspoliitika üle, tehes plaane aastaks kaks tuhat kakskümmend. Te teate, et volinik kavatseb õigusloomelise ettepaneku esitada sügisel. ma tahaksin rõhutada, et äh, siseriiklik valgutootmine, Euroopa Liidu sisene valgutootmine on äh, samuti äh, kasvanud, seda siis biokütuste tootmise kõrvalsaadusena näiteks äh, rapsi kasvatatakse palju rohkem ning ähm, valgurikastest äh, loomasöötadest moodustab Euroopa Liidus toodetud toore kakskümmend kaks protsenti võrreldes kaheteistkümnega alles mõne aasta eest. me oleme vastu võtnud ja juurutanud äh, uusi süsteeme, millest ka teie oma raportis räägite ilmselt te teate, et uus külvikord on äh, üks äh, mehhanisme, mida kaalutakse seoses roheliste maksetega ning äh, ma tervitan teie ettepanekuid ja loodan, et meil õnnestub saavutada rohkem sünergiat. aga otsetoetuste roheliseks muutmine ei peaks ohtu seadma Äh, abi äh, ja toetuste lahtisidumist. see ähm, on äh, turule orienteerituse keskne mõte ja selle oleme viimaste reformidega läbi surunud. lubage mul omalt poolt rõhutada, et paljud kasutavad otsetoetust praegu just selleks, et toetada valgurikaste liikide kasvatamist lubage mul omalt poolt äh, rõhutada äh, ka seda, et sojaubade tootmine Euroopa Liidus võib tähendada ka seda, et äh, teravilja hakatakse rohkem kasutama, sest olukord nõuab seda. ning lõpuks tahaksin rääkida veel kahest valdkonnast, kuhu te võite anda oma panuse teadusuuringud ning äh, maapiirkondade arendamine. mõlemal on oma kindel roll selles, et me mm, maksimaalselt ära kasutame olemasolevaid äh, võimalusi. esiteks on võimalik pakkuda paremaid koolitusvõimalusi, et äh, põllumehed teaksid, kuidas valgurikkaid liike kasvatada. samuti saab niimoodi juurutada häid tavasid ning äh, mitmekesistada valgurikkaid liike. lõppkokkuvõttes tänab Euroopa Komisjon teid nende ettepanekute esitamise eest, mille me teie raportist leiame, kuid äh, lubage endale ka öelda, et äh, erinevad külvikorramehhanismid, erinevad maaelu arengut puudutavad kavad võivad olla küll abiks, aga sellest hoolimata sõltub Euroopa Liit ilmselt ka edaspidi impordist, aitäh! suur aitäh teile, proua volinik! sellega on ähm, lõppenud meie debatt ja me hääletame homme keskpäeval ning seega me jätkame tööd homme, kaheksandal märtsil.